vastavalt artiklile kakssada kolmkümmend üks kodukorras äh, annan teile teada et eile hommikul kell üheksa antud paranduste kohta ei ole mitte mingeid pretensioone esitatud sellega on need parandused kinnitatud vastavad ungari ametivõimud on mulle teada andnud ja teinud taotluse härra Bela Kovatši saadikupuutumatuse äravõtmise kohta. vastavalt artiklile üheksa lõikele üks kodukorras antakse see taotlus edasi õiguskomisjonile. õiguskomisjon võib Ungari ametivõimudelt küsida lisainformatsiooni, kui tal on seda vaja selleks, et selle taotluse